Good, good afternoon. Welcome. tere päevast, tere tulemast meie koosolekule. mul on au asendada täna Claude Moraes tänasel koosolekul ettenägematutel asjaoludel tema teiste kohustuste tõttu ja alustame siis päevakorra vastuvõtmisest ja päevakorras on järgmised muudatused, viies päevakorra punkt, kus räägitakse komisjoni ettepanekust Euroopa piiri- ja rannikuvalve. see punkt hakkab, hak-, hakkab kohe kell kolm, Roberta Metsola on raportöör ja mitte kell pool viis, punkt kaheksa. liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse on edasi lükatud kaheksateistkümnendale oktoobrile kui märkusi ei ole sellisel kujul muudetud päevakorrale, siis on see vastu võetud. nüüd veel üks teema. tõlge on meil täna kõikides keeltes, välja arvatud Horvaatia, Taani ja Iiri. ning äh, raportööride, arvamuste koostajate nimed nimetamised, Maria Grapini on nimetatud AFCO raporti koostajaks, see puudutab ühisavaldust, mis puudutab parlamentaarset järelevalvet detsentraliseeritud ametite üle. kas keegi, kas komisjoni liikmed on nõus selle koordinaatorite soovitusega? jah. elektrooniline hääletus täna algab seitseteist viisteist palun siis tulge selleks ajaks kohale koos oma elektrooniliste hääletuskaartidega. ja saamegi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, mis on äh, täna oluline teema Euroopa piiri ja rannikuvalve kaks aastat tagasi kaasseadusandjad jõudsid kokkuleppele, et luuakse uus Euroopa piiri ja rannikuvalve amet see oli aasta kaks tuhat viisteist rändekriisi tipphetkel, olukord meie välispiiridel on küll nüüd oluliselt muutunud, kuid Vahemere, Vahemeri on endiselt selline paik, kus kümned inimesed, kümned tuhanded inimesed riskivad oma eluga igal aastal. on endiselt vaja täiendavaid samme selleks, et meil oleks kõikehõlmav piiri haldamise süsteem. eelmisel nädalal Euroopa piiri- ja rannikuvalveamet tähistas oma teist sünnipäeva nende kahe aasta jooksul, on amet äh, tegutsenud oma mandaadi täitmise nimel Euroopa Parlament oma resolutsioonis, mis võeti vastu kolmekümnendal mail kaks tuhat kaheksateist, mis puudutas Schengeni ala toimimist, väljendas muret praeguse mandaadi täitmise üle. Äh, see mure tõusetus peamiselt seetõttu, et liikmesriikide panused Äh, inimressursside osas ning tehnilise varustuse osas nii ühisoperatsioonidel kui kiirreageerimisvarustuse puhul äh, jät-, jättis soovida, lisaks Euroopa Parlament äh, soovis tugevdada ameti rolli vastavalt praegusele tagasi, tagasisaatmiste osas vastavalt praegusele mandaadile ja pärast ülemkogu üleskutseid tõhustada kontrolli välispiiride üle, on komisjon nüüd esitanud uue õigusloomulise ettepaneku, mis puudutab Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametit ja ma annaksin esimesena sõna härra Koisterile komisjonist kümneks minutiks. Did I pronounce it correctly? More or less. <laughs> So it is ma seadsin teie nime õigesti enam-vähem, enam-vähem tõesti, härra esimees, aga ega see polegi tähtis ega minu nimega läheb ka mõnikord natuke viltu. suur tänu, härra esimees. tere, lugupeetud daamid ja härrad. mul on au ja rõõm tutvustada teile täna siin meie uut Euroopa piiri ning rannikuvalve ettepanekut, mille komisjon võttis vastu kaheteistkümnendal septembril. andsite mulle kümme minutit, ma mõistan seda sellepärast, et kõigepealt äh, tuleks ikkagi anda sõna kodanikuvabaduste komisjoni äh, liikmetele, kes peaksid esitama äh, küsimusi ja nii edasi, aga kümme minutit on väga lühike aeg minu jaoks. kui ma ainult loen peatükkide pealkirjad ja erinevate osade pealkirjad, siis tõenäoliselt on need kümme minutit juba läbi. aga annan endast siiski parima ning ma olen veendunud, et tegemist on ainult esimese aruteluga ning meil on võimalus sellest rääkida veel hiljem ja teha seda rohkem süviti minevalt, vastates küsimustele, mis teil võiks tekkida. mis puudutab selle ettepaneku poliitilist tausta, siis kõigepealt teie lahkel loal viitaksin kõigepealt president Junckeri kõnele Euroopa Liidu olukorrast Euroopa Parlamendis täiskogu saalis, kus ta kuulutas välja uue rändepaketi. rändega paketi pidi siis äh, kolleegium vastu võtma kaheteistkümnendal septembril, see pidi hõlbuma piire, varjupaigapoliitikat, õiguspäraseid marsruute, äh, toetust rändele ja nii edasi Juncker rõhutas, et ainult otsusekindel ning ühine tegevus Euroopa Liidu poolt muut-, suudab olukorda paremuse poole muuta. ta tuletas kõigile meelde, et see pakett kujutab endast komisjoni ettekujutust sellest, milline peaks välja nägema järgmine mitmeaastane finantsraamistik. ettepanek võeti vastu teisel mail ning ettepanekus oli oluline koht ka äh, uuel äh, piiri- ning rannikuvalvel ning äh, kümnel tuhandel piirivalvuril. ja tõesti, see ettepanek on äh, septembri paketi üks tähtsamaid osasid. kui me oma ettepanekud komisjonis ette valmistasime, siis me kasutasime töö pealkirjana EBCG üks punkt null, kui rääkides kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta ettepanekust ja EBCG kaks tuhat kaheksateist äh, oleks siis kaks punkt null versioon. ehk siis tegemist peaks olema uue ajakohastatud versiooniga, kui tõmmata paralleelne infotehnoloogiaga, kui EBCG üks punkt null versioon võeti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vastu, siis miks siis juba nüüd oleme me jõudnud teise versioonini EBCG kaks punkt null? teen lühidalt. kõige olulisem osa sellest on piirivalvurid, kümme tuhat piirivalvurit ja muud personali selline vajadus tekkis erinevatel põhjustel. esiteks sellepärast, et EBCG üks punkt null määrus, määruse rakendamine oli puudulik. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üheks kõige parema, määruse üheks kõige paremaks omaduseks oli see, et ameti äh, käsutuses pidi edaspidi olema piisavalt palju inimressurssi, tehnilist ressurssi selleks, et teha seda tööd, mida on vaja teha, et liikmesriikidele abi pakkuda ning toetada neid äh, välispiiri kaitses. Te mainisite seda ise oma sissejuhatavas sõnavõtus, härra esimees, kahe aasta jooksul, mis äh, viimasele ettepanekule me eelnes, on aga olnud äh, mitmeid lünki, mitmeid puudujääke ressurssides, tehnilises varustuses, inimressurssides ning äh, amet ei ole saanud oma tööd teha nagu kord ja kohus. nii ei saa see edasi minna. kõige parem element uues tekstis on nõndanimetatud kiirreageerimisrühm, äh, äh, praktiliselt kuus tuhat piirivalvurit, keda peaks saama kasutada liikmesriikidest kiiresti, aga neid ei ole rakendatud, sellepärast et seda saab rakendada ainult siis, kui tegemist on äh, kiirete erakorraliste olukordadega ja piir, äh, piiril, kuhu tuleb kiiresti sekkuda, äh, mitte tavapäraseks tegevuseks, nii et ja kuna kõikides piiri, probleemsetes piiririikides olid juba operatsioonid käimas, siis oli seda väga raske tõendada selline olukord ei ole vastuvõetav siis, kui me tahame, et me oleksime tulevasteks kriisideks hästi ette valmistunud. sellepärast ongi komisjon teinud oma ettepaneku alalistest piirivalvuritest, alalisest operatiivmeeskonnast, kes on kogu aeg valmis. kust siis see kümme tuhat pärineb? üsna lihtne arvutus meil on ühisoperatsioonide süsteem, operasüsteem, kus on seitse tuhat liikmesriikide personaliliiget registreeritud, seal on siis see kiirreageerimismeeskond, kiirreageerimisjõud, mis on ja tagasisaatmise äh, meeskond, kus on kuus-seitsesada liikmesriikide eksperti. kui ähm, nüüd võtta arvesse seda, mida ütles ka president Juncker, et meil on vaja mehhanisme, mis äh, tuleviku tuleproovidele vastu peaksid äh, rände haldamisega seoses, siis me ei peaks mitte lähtuma ainult tänastest äh, ressurssidest ja tänastest arvudest, vaid me peaksime võtma arvesse ka seda, et inimressurssi on tulevikus vaja rohkem. nii et liikmesriigid peavad äh, kohustuslikult andma alaliste jõudude käsutusse kohustuslikult, ehk siis me võtame selle äh, vabatahtliku, vabatahtlikkuse alusel loodud süsteemile, süsteemi selle tühistame ning äh, tuleb juurde veel uus element, ameti koosseisulised liikmed saavad äh, meeskonnaga liituda, et neid saaks koha peale saata. ehk siis Euroopa ametnikud saavad samuti tegeleda tagasisaatmise tegevusega või äh, piirivalve tegevusega. see on väga uus element ning sellest lähtuvalt peaks korraldama ka kogu edasist koostööd. Need inimesed on äh, ametile alati täielikult kättesaadavad siis teine inimeste kategooria, inimesed, keda lähetatakse liikmesriikidest pikaks ajavahemikuks, nemadki on ametile kättesaadavad ja siis on veel kolmas kategooria, liikmesriikide eksperdid, keda saab kasutada ühisoperatsioonides lühema ajavahemiku jooksul, kui vajadus selle järele peaks tekkima. meil on siis kolm kategooriat, lisas on täpselt selgitatud, kuidas aja jooksul see süsteem edasi areneb, kuidas nende alaliste jõudude olukord edasi arendab, me ei alusta sellest kohe, et üleöö oleks seitse tuhat inimest kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, ei ole võimalik seda saavutada. alaliste, alalise jõu moodustamise tähtajaks on just nimelt kaks tuhat kakskümmend. siis veel üks asi agentuuri oma personali esimese kategooria suhtes on valesti arusaamine osi. ameti personal tulevikus siis uuendusena saab osaleda ameti meeskondades, mis tegutsevad koha peal. aga nad ei saa lihtsalt jalutada suvaliselt ühte või teise liikmesriike ja alustada tagasisaatmisega või piirikontrolliga Nad on üks osa meeskonnast ning äh, meeskonna liikmena on nad võrdsetel alustel äh, liikmesriigi poolt lähetatud äh, või alalistesse jõududesse kuuluvate inimestega. siis veel. see süsteem ei mõjuta jagatud vastutuse süsteemi välispiiri haldusega seoses. liikmesriigid vastutavad ennekõike selle eest, et nende osa välispiirist on kontrolli all. aga kui on vaja ameti toetust, siis ametil peab olema vajalik võimekus seda ka praktikas teha. aga meeskonnad ei saa liikmesriiki ise minna ja liikmesriigi vastaselt tegutseda, igasuguste operatsioonide puhul on vaja vastuvõtva liikmesriigi toetust ning koostööd EBCG üks punkt null läbikukkumine oli siis meie praeguse ettepaneku esimeseks põhjuseks, kõige tähtsamaks selle loomise põhjuseks. Eurosur, ka selles osas on meil äh, uuendusi ette nähtud mitte sisuliselt, vaid võib-olla siis äh, ruumiliselt Euroopa piirivalvesüsteem on nüüd siis äh, integreeritud pärast Eurosuri määrust vastuvõtmist Euroopa piirivalve ning rannikuvalvega. sellel on siis oma oluline roll, et meil oleks täielik äh, situatsiooni teave erinevate juht, piirijuhtumite üle, meil on riskianalüüs ning äh, reageerimismehhanismid paigas hindamine peaks aset, oleks pidanud aset leidma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks, aga kuna EBCG üks punkt null võeti vastu, e, siis lükati ja arenes nii, nagu ta arenes, siis lükati see edasi. ja see hindamisraport on üks osa meie septembri paketist see on tihedalt seotud EBCG määruse muutustega ja nagu te näete, Eurosuuri kohta on, Eurosuuri süsteemi kohta on seal oma eraldi peatükk, aga lisaks sellele on hinnatud ka Eurosuuri mõju planeerimisele, võimekustele koostööle liikmesriikide vahel ja nii edasi. see ei tähenda seda, et me siis viiksime asjad lihtsalt ühe määruse alt teise määruse alla, vaid me tahame täielikult kasutada Eurosoni Euroopa piiri ning ranniku valves kolmas põhjus, miks praegune ettepanek on meie ees, on see, et tagasisaatmine ei toimi veel päris nii, nagu peaks toimima nagu te teate, toimiv ning tõhus tagasisaatmise poliitika on möödapääsmatu eeltingimus, kui me tahame, et meil oleks toimiv rändesüsteem. ja seetõttu, hoolimata sellest, et meie ameti rolli on juba EBCG üks punkt kogu nulli puhul suure, nulliga võrreldes suurendatud, tuleb seda rolli veelgi suurendada. erinevates peatükkides näete siis et on toodud sisse erinevaid uusi äh, volitusi seoses tagasisaatmisega. veel üks asi, võttes arvesse viimase kahe aasta arenguid, nimelt koostöö kolmandate riikidega. koostöö kolmandate riikidega on Euroopa piiri ning rändehalduse seisukohast väga oluline. Euroopa Liit ei ole isoleeritud äh, me peame tegema koostööd erinevate kolmandate riikidega, EBCG üks punkt nulli puhul olid meil sätted koostöö kohta kolmandate riikidega, juhul kui tegemist on tegevustega nende kolmandate riikide territooriumil läbi viidud operatsioonidega, aga see eeldas kokkuleppeid nende riikidega, Lääne-Balkani riikidega selliseid kokkuleppeid sõlmiti. nüüd aga me oleme kustutanud ettepanekust piirangu kolmandad naabruses paiknevad kolmandad riigid ja amet peaks saama läbi viia operatsioone ka teistes kolmandates riikides, mitte ainult meie naaberriikides. ning samuti on sisse toodud võimalus teha koostööd kolmandate riikidega tagasisaatmise valdkonnas. põhjalikumalt kui varem. lähtutakse komisjoni algsest ettepanekust, millele kaasõigusloojad ei ole oma kätt alla pannud, kuid komisjon leiab, et on põhjust mõningad nendest elementidest taas tõstatada, sellepärast et komisjon leiab, et need on olulised selleks, et rännet paremini hallata. samuti meil on täna Euroopa piltide süsteem, millega vahetatakse informatsiooni dokumentide ning võltsdokumentide kohta. see süsteem tugineb üheksakümnendate alust, üheksakümnendatel alustatud koostööle ja seda tuleks lissaboniseerida ning meie ettepanek oleks siis, et EBCG amet vastutaks selle süsteemi haldamise eest Neid muutusi oli palju ja need muutused mõjutasid erinevaid äh, EBCG üks punkt null määruse sätteid. meil oli vaja ka juhtimist muuta. mõned äh, leiavad, et me oleme teinud ettepaneku äh, koletise kohta, millel on tohutavad ressursid, tohutu vastutus. ja jah, sellisel puhul tuleb tagada piisav kontroll ning poliitilised suunised ametile igas etapis, nii et ka juhtimise küsimuses oleme sisse toonud mõningaid muutusi. sellepärast olemegi teinud selle ettepaneku. me oleme tänulikud parlamendile, et parlament saab aru, et see ettepanek on kiireloomuline ning on nimetanud kiiresti ametisse raportööri. mul on hea meel selle üle ning komisjon on valmis kohtuma nii sageli kui vaja äh, erinevatel tasandil, selle ta,, tasanditel selleks, et kõike teile täpsemalt selgitada, vastata parlamendiliikmete küsimustele. nii et meie oleme valmis, mis valmis, koostööd tegema ja vabandust, et nii maa lähedane lõpuavaldus väga palju oli selles ettepanekus uuendusi, aga palju on jäänud ka nii nagu varem ja komisjoni ettepanekut lugedes võib-olla ei ole päris hästi aru saada, mis on uuendused ja mis on äh, vanad sätted. nii et lähipäevadel saadame teile sellise versiooni, kus on kõik muudatused ära märgitud, sellel ei ole mitte mingisugust õiguslikku jõudu, aga sealt saate te päris hästi ülevaate sellest, mis oli juba EBC G1 punkt nullis sees ja mis on uued ettepaneku osad. rääkisin küll natuke rohkem kui kümme minutit, aga sain siiski öeldud kõik, mis mul öelda oli selle ettepaneku kohta ning olen valmis vastama kõikidele küsimustele. palun. aitäh minu arvates oli see väga selge analüüs ning te saite peaaegu hakkama kümne minutiga. minu arvates on ka oluline saada tõesti suur pilt ette kogu süsteemist. aitäh, mul on kaks sõnasoovijat kirjas praegu, proua Metsola ja siis Peeter Niedermüller, härra Depre. kui keegi veel soovib sõna, siis andke märku Roberta, palun. Thank you, chair um,. Thank you to the commission representative. aitäh, härra esimees, aitäh komisjoni esindajale oivalise ettekande eest. ma arvan, et Frontexiga oleme me jõudnud päris kaugele, amet on kasvanud ning nüüd seisavad selle ees uued väljakutsed, see tähendab, et me peame ametit kaasajastama, et see vastaks liikmesriikide ja Euroopa Liidu vajadustele. mis puudutab ajakava, siis mina sooviksin, et sellega saaks ühele poole enne maikuu valimisi ning kavatsen selle nimel ka töötada. see tähendab ka seda, et meil on aega vähe, aga kõik on teostatav. muudatused tuleb sisse viia kiiresti selleks, et amet saaks oma ülesannetega korralikult hakkama, et ta saaks kaitsta Euroopa Liidu välispiire ning jällegi, meil on äh, aega vähe, peame tegutsema kiiresti, et amet suudaks hakata oma uusi ülesandeid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks täitma. minu arvates ei tohiks me seda võimalust ka kasutamata jätta, sest keegi ju ei taha superametit, mis ei toimi. me soovime, et amet suudaks täita oma ülesandeid ja kohustusi. minu arvates on komisjoni ettepanek väga hea, mille kallal saab edasi töötada seda teksti saab veel parandada, nii et süsteem oleks toimiv mitte ainult paberil, vaid ka praktikas Euroopa Liidu välispiiridel. ameti tõhususe tõstmine on hädavajalik, aga samas me peame austama ka liikmesriikide pädevusi ja kohustusi. me ei soovi ühtegi pädevuse ülekandmist Euroopa Liidule, sest liikmesriikide vastutus on ju rahvusvahelise õiguse kohaselt nagu ne-, näiteks ähm, ra-, rahvusvahelise mereõiguse või äh, merepäästeoperatsioonide õiguse kohaselt on liikmesriikide ülesanded need. Liik-, liikmed on eelkõige kommenteerinud just seda kümmet tuhandet uut, äh, kümnetuhandelist uut üksust. see on suur samm edasi, see annab ametile nüüd inimressursid, mida tal on vaja. miks öö, äh, oli ametil, mis personali mõttes sõltub liikmesriikidest, äh, miks neil on vaja nii palju piirivalvureid? me vaatasime selle äh, asja üle ning selgus, et see kümme tuhat inimest ei ole mitte hüüdlause, vaid see tegelikult vastabki ameti vajadustele. me räägime siin operatiivtöötajatest, äh, keda ei, kes ei tööta kogu aeg samal ajal. kas on siis mõtet äh, vaadata äh, lühema ja pikemaks äh, perioodiks värvatud inimesi, kas me ei saaks samu ressursse kasutada pigem selle jaoks, et amet koolitab välja omaenda personali samal ajal, aga liikmesriigid endiselt värbavad neid kogenud töötajaid, mida neil, keda neil on vaja. ametil on vaja ka oma tehnilisi seadmeid selleks, et missioonid saaks käivituda koheselt ilma viivituseta ning selleks on meil tõesti vaja rohkem raha ametile eraldada. lisakohustustega peab kaasas käima ka suurem ja vastav eelarve. mind hämmastab see, et amet saab juba praegu hankida omaenda tehnilisi seadmeid juba alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, aga see, seda ei saanud teha, sest äh, ametil ei olnud piisavalt finantsvahendeid. veel üks oluline element siin ettepanekus on tagasisaatmine. tagasisaatmise äh, hulk peab suurenema. varjupaika peab andma kõigile, kellel seda on vaja, aga samas peame me rohkem pingutama selle nimel, et saadetaks tagasi need inimesed kiiresti ja turvaliselt, kellel varjupaigaks õigest, õigust ei ole ning Frontex saab siin mängida olulist rolli. minu enda kodumaa on väike ning sellel ei ole vajalikku äh, diplomaatilist kohalolu nendes riikides, kust äh, migrandid pärinevad. seetõttu äh, Malta saakski just palju abi ametilt, et kõik dokumentatsioon oleks paika pandud, et saaks tagasi saata need inimesed, kellel ei ole õigust jääda Euroopa Liitu liikmesriigid endiselt on ainukesed, kes võivad vastu võtta tagasisaatmise otsuse, aga amet saab kiirendada seda protsessi. kõik need lisaülesanded, äh, neid tuleb täita sil-, pidades silmas äh, äh, õigustikku, amet on öelnud, et see on üks nende prioriteete, põhiõiguste öö, üksust on tugevdatud Frontexis, mina ja Ska Keller oleme Äh, ka survestanud, et äh, amet ka arendaks seda valdkonda edasi, komisjon tegi selle ettepaneku juba kaks aastat tagasi, äh, seega tuleb tõhustada ameti tööd, aga tuleb kaitsta ka põhiõigusi. palju on veel öelda, ma näen, et raputate mulle juba pead, aga mainiksin veel paari elementi. ja siis lõpetan. Eurosuri kaasamine ametisse on ka positiivne liikmesriikidel on rahvuslikud, riiklikud koordinatsioonikeskused, kus, mil, millest läbi saab infot vahetada ning öö, koos toimima panna teiste andmebaasidega. ja lõpetuseks, meil on vaja leida viise, kuidas öö, amet muuta ka atraktiivseks töökohaks. me kõik teame, millised probleemid Frontexil on värbamisega, süsteem peab olema piisavalt paindlik, et vastaks ka Frontexi vajadustele, aga samas ei tohi diskrimineerida ka teisi Euroopa Liidu agentuure. suur tänu komisjonile ettepaneku eest, esimene variraportööride kohtumine algab juba paari minuti pärast, ootan koostööd kõikide variraportööridega, et see protsess tõesti edukalt ka lõpule viidaks. aitäh, Peeter Niidemüller! suur tänu! suur tänu komisjonile selle ettekande eest. aitäh ka raportöörile väga hea sissejuhatuse eest. mina üksikasjadesse ei lasku. juhiksin teie tähelepanu sellele, et kahekümne seitsmendal juunil kaks tuhat kuusteist võtsid Euroopa Ministrite Nõukogu, Euroopa Parlament vastu uue määrustiku Frontexi jaost, see jõustus ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, nagu komisjon mainis. õnnitleti mõlemad äh, õigusloojad äh, kiire töö eest, aga kaks aastat on möödas ning nüüd on juba meie ees uus ettepanek, et parandada Frontexi mandaati. ma mõistan seda väga toredat ja elegantset äh, tõlgendust, et meil on nüüd Frontex kaks null aga kahjuks tuleb tunnistada, et meie ei ole iPhone. ning minu iPhone töötab ka ilma uuendusteta väga hästi. ma kardan, et see uus ettepanek Euroopa Komisjoni poolt, millega käis kaasas ka see, et lükati Strasbourgi kohtumine septembris edasi, on, on lihtsalt vastutulek liikmesriikidele. ebaseaduslike piiriületuste hulk on vähenenud ning esmakordsete varjupaigataotlejate hulk viimase kahe aasta jooksul Eurostati kohaselt ja osa ning Frontexi andmete kohaselt samuti. komisjon isegi ei soovi muuta praegust määrustikku, vaid kirjutas täiesti uue seetõttu mind natukene hämmastab see, miks meil on vaja reformida Frontexi jälle mis mõte meie tööl kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal üldse oli. peale selle komisjon tuleb öö, uuesti välja oma varasemate mõtetega, näiteks et amet võiks tegeleda ka kolmandatest riikidest neljandatesse riikidesse tagasisaatmisega, kuigi öö, seadusandjad otsustasid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal seda mitte toetada, aga ettepanek esitati uuesti. siis see kümme tuhat piirivalvurit, proua Metsalu juba mainis seda aga kust see number tuleb? mingisugust mõjuhinnangut jällegi ei ole, aga ma eeldan, et sellega tuleb lihtsalt harjuda. sest ka eelmise määr- äh,, määrustiku jaoks seda polnud. Frontex on töötanud laiendatud mandaadi alusel kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, samas EASO on juba aastaid ületanud oma mandaati mõned. mõned agentuurid saavad kasu rändekriisist, mõned mitte. ning viimase asjana tuleb tunnistada, et ma olen väga skeptiline selle ettepaneku asjus. mulle ei meeldi see, kuidas asju on siin aetud, minu arvates määrustiku jällegi kiire läbisurumine ei too mingisugust lisaväärtust, aitäh! suur tänu, Peeter, järgmisena Gerard Tepre. tänan, esimees! ennekõike ja kõige esimesena tahaksin vabandada meie variraportööri Natalja Krispeki nimel, kes täna koosolekule tulla ei saanud ja kui ma õigesti aru sain, ei saa ta ka osaleda esimesel variraportööride kohtumisel pärast antud koosolekut, nii et mõned märkused, mis on muuseas sellega seotud ma mäletan kümmekond aastat tagasi, aastatel kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse, oli Rabiti nimeline programm. ja mina olin Rabiti raportöör, mida see tähendas siis? see oli eh, liikmesriikidele antud võimalus eh, piiriametnikke eh, anda teiste riikide käsutusse. ja mina soovisin, et meil oleks alaline operatiivreserv, komisjon ei olnud eriti seda meelt ja liikmesriigid olid radikaalselt vastu ja nüüd ma näen, et asjad on edasi liikunud teatud hilinemisega, kuid siiski. neli küsimust, kui lubate. esiteks, ma olen mured kõigi nende töötajate staatuse pärast mures. saavad olema äh, liikmesriikide ametnikud, siis kolm kategooriat. kuidas äh, see kõik äh, sobitub kokku, kui inimestel on erinev staatus on äh, liikmesriikide ametnikud, äh, äh, eriti lõunapoolsete liikmesriikide ametnikud, need, nendele makstakse vähem. kas komisjonil on selle kohta mingi kava, kas praegune plaan püsib vast-, peab vastu sellistes tingimustes? see on reaalne probleem. ma ei ole seda küll põhjalikult veel uurinud, kuid seda tuleks kindlasti vaadelda. nüüd tagasipöördumised, ma tahaksin aru saada, mis siin on päriselt uut Äh, tagasipöördumiste osas. kas on kuidagi pädevust laiendatud reaalselt või lihtsalt on võimalik äh, täiendavat personali saada, kas pädevust on ühtlasi laiendatud? hetkel ju äh, arvud näitavad aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kuusteist pigem tagasisaatmiste arv väheneb, mitte ei suurene. koostöö kolmandate riikidega loomulikult tuleb äh, head meelt tunda selle üle, et koostöös on ar-, arvesse võetud kokkulepped kolmandate riikidega. kas te juba peate neid läbirääkimisi äh, idapartnerluse riikidega, kas ma sain õigesti aru? Lääne, lääne partneritega? kas pigem, lääne partneritega, kas, aga pigem rändajad ei tule lõunast kas ei peaks pigem lõuna poole kõigepealt vaatama, et seal on pigem kõige suuremad vajadused? nüüd lisboniseerumine, mida see äh, täpselt teie arvates äh, kujutab? mida see operatiivtegevuse mõttes tähendab, see lisboniseerumine praktikas? ning ameti juhtimine, ma ei saanud päris hästi sellest mudelist aru, kuid ma pean ütlema, et kuna ma ise variraportöör ei ole, siis ma ei süvenenud ka väga põhjalikult sellesse teemasse. And... suur tänu. komisjonile esitati ka mõned küsimused. see arutelu hakkab lõppema, aga te võite paariks minutiks sõna saada, kui te soovite komisjoni esindaja. tänan, esimees kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri üldiselt positiivse lähenemise eest komisjoni ettepaneku suhtes. ma ütleksin, et see on hea algus. ja kõik need aspektid, mil, mida tõstatas, see nende hulgas on üks aspekt, mida tahaksin eriti rõhutada komisjoni nimel. põhiõigustest kinnipidamine, rahvusvahelisest kohutustest kinnipidamine, kaasa arvatud mitte tagasisaatmise põhimõte kõiges, millega amet tegeleb. naljatades ütlesime seda triloogides EBCG üks punkt nulli osas Euroopa Parlament soovis, et peetaks kinni igas artiklis põhi, ettepaneku igas artiklis põhiõigustest. loomulikult seda me ei teinud, kuid kõik piisavad tagatised on õiges kohas ka tekstis nüüd olemas. palun lugege komisjoni ettepanekuid me ei ole mitte kusagil ega üldse neid tagatisi vähendanud. me ei üritanud kella tagasi keerata, ei, ei, komisjon on täielikult parlamendiga samal lainel selles punktis, et tuleb tagada põhiõigused. see on nõutav kõiges, kõigis ametitegevustes, kaasa arvatud siis, kui on tegemist operatiivtegevusega kolmandates riikides ja kui parlament tahaks rohkem tagatisi siin näha, siis oleme alati valmis parlamenti ära kuulama. härra Niedermüller on, tema lähenemine on negatiivsem, ta seab küsimärgi alla, kas üldse on täna vaja uut piiri- ja rannikuvalve ametit. ma arvan, et keegi ei saa Äh, vaidlustada seda, et meil on vajadus muudatuste järele, kõigepealt sellepärast, et praegune inimressursside kasutamise mehhanism ametis ei toimi praktikas. vabatahtlikud äh, panused, see ei toimi ja kogu, kõik see, mida amet peaks tegema, seda amet lihtsalt enamuse tegevuste puhul teha ei saa ja see on vastuvõetamatu me oleme nüüd välja töötanud kolme kategooriaga süsteemi, see on võib-olla pisut segane, kuid äh, oleme täiesti valmis viimaseid üksikasju selgitama, kuidas äh, see süsteem, uus süsteem tagab, et amet, ametil on alati olemas äh, pii-, kümme tuhat inimest. seda oli vaja teha ja oli vaja Eurosoori määrust muuta ja ka hindamist. Äh, piiri- ja rannikuvalvet ei saa jätta eraldi määrusesse, ei, see peab olema kaasatud selleks, et see oleks kõik äh, üks tervik ja see, härra esimees, viib just selleni, mida me soovisime teha, ümbersõnastamine. üks määrus, kus Eurosori ja piiri- ja rannikuvalve määrused on ümber sõnastatud aga ainult nendes kahes valdkonnas, ka tagasipöördumised on tek-, kogu tekstis muutusi ja ma võin kinnitada, et kuivõrd see on ümber sõnastamine, viib väga äh, spetsiifilise formaadi juurde komisjoni ettepanekus, oleksite saanud ettepaneku, kus oleks nelisada kuni nelisada viiskümmend lehekülge, kus oleks selged reeglid olemasolevate sätete kohta see oleks olnud selline formaat, mis ei oleks toiminud ühelgi juhul. ja sellepärast on meil nüüd uus variant. aga reasätete puhul, nagu ma alguses ka ütlesin, lihtsalt öö, äh, oleme üle võtnud üks-üheselt eelmised sätted. me ei mõtle kõike, oleme kõike uue, ei ole kõike uuesti välja mõelnud juba kaks aastat tagasi võtsime arvesse äh, kaasseadusandja põhimõtted, nagu näiteks abi tagasipöördujatest kolmandatest, neljandast riikidest. see oli üks äh, teema laual triloogides ja meie arvates, arvestades praegust geopoliitilist olukorda, peaksime olema suutelised toetust andma läbi ameti. loomulikult me ei ütle, et parlament peaks selle, seda otsekohe toetama, kuid teisest küljest, kuigi see kutsustati, kustutati kaks aastat tagasi ettepanekust, see ei tähenda, et automaatselt nüüd meie peaksime ütlema, ei, me ei aruta seda enam. komisjon selgitab need põhjused, miks me alustasime uuesti arutelu ja siis saab parlament uuesti läbi vaadata, kas äh, on põhjust seda ettepanekut muuta või ütlete ei, me jääme selle keeldumise juurde, mille võtsime vastu aastal kaks tuhat kuusteist. me ei anna toetust tagasipöördumistele kolmandatest neljandatesse riikidesse, kuid vähemalt arutame, kas, kas on põhjust määrust selles punktis muuta või mitte uh,. Also... härra Dupre tõstatas veel mõned küsimused, aga um, ma ei jõua paraku kahe minutiga üksikasjalikult vastata tehnilises küsimuses, olen nõus ka kahepoolselt teile seda seletama või ka tehnilistest töörühmadest võib-olla, mis meil siin lähipäevadel ja nädalatel kavas on. aitäh, härra esimees! aitäh tulemast! Kvari raportööride koosolek algab kohe pärast meie koosolekut, ütlesid nad, aga, aga meie siin läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde see on päevakorrapunkt number kolm, Eurotesti aruanne terrorismi rahastamise kohta. ja ettekande teeb härra Leenert, kes on Luksemburgi esindav liige Eurojustis. You want to switch next time? Uh, Frank? No, it's you. So,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 okei, so our next point of the agenda is. järgmine päevakorrapunkt, niisiis Eurojusti aruanne terrorismi rahastamise kohta. ka varasemalt on selliseid raporteid vastu võetud, see puudutab erinevaid kohtuasju, kohtupraktikat ja instrumente. annan sõna Luksemburgi esindajale härra Leenertile selleks, et äh, ta teeks siis oma ettekande, järgnevad küsimused ja vastused. ja teil on sõna. tere ja tänan tulemast! Thank you um.... suur tänu, esimees, parlamendi liikmed, daamid ja härrad. Eurojust äh, palus mul lühidalt äh, tutvustada meie viimast raportit terrorismi rahastamise kohta. viimast tegelikult on see juba kuus kuud vana, kuid siiski alles seega üsna uus. raporti eesmärk äh, on, peamine eesmärk on selgitada, mida me terrorismi rahastamise osas teeme. siit ei leia te aga riskihinnanguid või poliitikate toetamist või seda, mida me teeme terrorismi rahastamise osas, see seda me teha ei saa ja see ei olegi meie ülesanne ja ka meie käsutuses olev teave ei võimaldaks meil tegelikult seda ülevalt anda, kuigi paljud sooviksid seda, paraku me seda teha ei saa, aga mida meie raport näitab, on see, et me tõepoolest aitame tõhusalt liikmesriike, kes tahavad selles tundlikus valdkonnas koostööd teha, kuidas me neid aitame nende töös. lihtne see alati ei ole sest kõik, mis on seotud terrorismiga, on loomulikult väga tundlik, konfidentsiaalne ja paljud teenistused te,, salateenistused tegelevad sellega, politseis ei ole lihtne töö. aga vaadates äh, kohtuasju äh, ja juhtumeid, siis on selgelt näha, et me saame abiks olla, me ei hak-, ma ei hakka neid, neid asju kirjeldama aga me, nad on näiteks selle kohta, mida me teha saame ja kuidas me abistada saame. et isegi selles valdkonnas võib Eurojusti poole pöörduda. meil on nüüd piisav aastate jooksul tekkinud kogemus selleks, et aidata kolleege terrorismiasjades. terrorismiasjade puhul näeme me, et osaliselt välis, on see seotud välisvõitlejate tagasipöördujate teemaga. on ka kolmandaid äh, riike hõlmavaid terrorismiasju olnud. siin on meil näha, kuidas meie kontaktpunktide võrgustik võib olla abiks, see on keerukas küsimus jällegi, sest reaalpoliitika mängib siin oma osa. nii et tagatist siin koostöö osas ei ole kunagi selles valdkonnas aga me aitame kolleege nii hästi kui võimalik. raportis on näha ka, kuidas me täpselt saame abiks olla taotluste puhul, EIO-de puhul. me oleme tõesti terve ööpäev läbi olemas, me oleme Haagis, kõneleme sama keelt, meil on ekspertiis õiguslikus mõttes, aga ka kogemus. ja see on abiks nende juhtumite puhul, mida mainitakse meie raporti esimeses osas, kolleegid, mida nad peavad tegema ja toovad siis inimesed kohtu ette. seda sorti äh, asjade puhul, kus tegemist on maailma kaugemate osadega, olukord on keerukam. Äh, ja need asjad ei ole samad, kui oleks näiteks pettuste või mõrvade puhul peame aga üritama ära hoida selle, et need inimesed tagasi pöörduvad ja, või et nad paneksid toime neid julmustegusid, mida me nagu oleme näinud, nagu näiteks Brüsselis. oleme ühiseid uurimisrühmi aidanud kokku panna, mis on üsnagi tundlik teema jällegi selles vallas. me peame üles ehitama eelkõige usaldust. ja meil kulus ka pisut aega selle usalduse saavutamiseks. paraku Pariisi, Brüsseli sündmused tõid endaga kaasa palju terrorismi asju, kuid meid usaldati, me aitasime. ja sellest ja tänu sellele on meil ka pädevus, äh, mis võimaldab meil kolleegi aidata. usaldus, kogunem-, kogume allikatest infot, äh, salajastest allikatest ja kui äh, sellega tegelevad inimesed saavad omavahel kokku, saavad ka tõsiselt rääkida asjadest, millest kirjadel ei taheta räägida, sageli arutada strateegiaid, arvestada seda, kuidas teatud tüüpi asjadega võidelda, siis eh, kui inimesed eh, füüsiliselt kokku saavad, on üks paremaid vahendeid selle korraldamiseks. me ei ole ka täiendavaks vahend, vah-, kihiks, vaid võimaldame lihtsalt eh, Prantsusmaa, Belgia, Austria esindajatel kokku tulla turvalises kohas, tagame ka tõlke, kui vaja et saaks, et see töö saaks tehtud. ja siin raportis on ka mitmeid näiteid selle kohta. meie kõrval on ka Europol, mis on kasulik. Nad on seotud ka terrorismivastase võitlusega, siis ka kutsume nemad osalema vajadusel. kolmandaid riike mainisin, meil on ka Ameerika kohtunikke, kes teevad tähtsat tööd selles vallas. meil on kontaktpunktid veel mõnedes riikides. ja ka rahaliselt abistame me see on, äh, sõda on, sõjas on raha kõige aluseks, nagu, nagu öeldakse ka prantsuse keeles. meil on, äh, me anname ruumid, me tagame tõlke, see lihtsustab tegevust ning paljudel saatkondadel ei ole näiteks piisavalt ressursse. kõikides liikmesriikides on eelarvega, eelarve piiratud. see puudutas nüüd esimest osa. meil on mõned äh, nüüd illustreerimiseks välja toodud juhtumid on mõned hiljutised ka nende seas. ja siin on äh, erinevad tüübid terro-, terroristid, PKK, Al-Shabaab, ISIL, Daesh, kuidas iganes keegi seda soovib nimetada, kuidas luureandmeid saab kasutada tõenditena, ka õigeksmõistmised, sest et äh, õigusriik toimib nii rahastamine. FETF näiteks arutab seda, kas siin on seotud konkreetse juhtumiga või mitte. praktika, kohtupraktikas seda nüüd enam ei nõuta enamuses liikmesriikides. summad on väikesed. kakssada viiskümmend naela näiteks on üks näide. Nendes, nendes juhtumites ei ole kunagi miljoneid. vähemalt ja seepärast on ka nende järele jõudmine keeruline liikmesriikides dokumendi mõte on anda mm, sektori inimestele ülevaade, mis maailm, mis toimub selles valdkonnas. see on jäämäe tipp tegelikult. see näitab, et Eurojust on abiks, et meil on ressursid ja teadmised terrorismiasjades ja me saame taga ja me tagame konfidentsiaalsuse ja usalduse, mida see teema eeldab. ja viimane osa, siin on õigusaktide ülevaade, kuid see on võib-olla kõige vähem huvitav osa, see on kõigile teada. see oli lühike tutvustus, kui teil on küsimusi, hea meelega vastan. suur tänu teile selle ettekande eest. kas küsimusi on? kas liikmed soovivad küsimusi esitada? kas komisjon soovib midagi omalt poolt sekka öelda? paistab, et ei. tõesti, tegime siis lühidalt. aga see tähendaks seda, et teie töö poleks oluline. kaugel sellest me peame olema äärmiselt tänulikud teie saavutuste eest. ja kui te ei teeks ähm, seda, mida te teete, siis oleks olukord ikka tõesti kõvasti hullem. suur tänu teile, kui küsimusi rohkem ei ole, siis äh, jah, on meie poolt kõik. suur tänu! nüüd teeme väikse pausi kuni kuusteist kolmekümneni ja siis saame jätkata, jätkata päevakorrapunktiga number neli aitäh! Colleagues, we can, we can start. kallid kolleegid, hakkame pihta tööga. aitäh teile, et kohale tulite ootasime meie tähtsaid variraportööre ja raportööre, nende asetäitjaid ja, äh, ja nüüd on nad kõik kohal, oleme jõudnud päevakorrapunktini number neli, eeskirjad, millega hõlbustada finantsalase ja muu teabe kasutamist teatavat liiki kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. ja täna tutvustame meie raporti projekti ning äh, annan sõna siinkohal raportöörile, keda Emil Raadefile, aga kuna ta pole kohal, siis saab sõna härra Lennart. palun. suur tänu, jah, ütleb härra Lennart, mul on au asendada härra Raadefit, kes ei saanud kahjuks täna siia tulla, kuid saadab oma tervitused ja loen ette tema avalduse oleme korduvalt Euroopa Parlamendi liikmetena nõudnud, et teavet tuleks vahetada õigeaegselt pädevate asutuste vahel. see on oluline selleks, et meil oleks tõsise kuritegevuse vastane tõhus võitlus, terrorismivastane võitlus, rahapesuvastane võitlus. teabe puudumine tingib selle, et võimalused lähevad käest, ei saa korralikult uurida kuritegusid, ei see pea, saa peatada kuritegelikke plaane ja nii edasi. väga paljud uurimused jõuavad tupikseisu, sellepärast et ei ole õigeaegselt vajalikku informatsiooni, sealhulgas ka finantsalast või pangandus haldusalast informatsiooni. selleks, et äh, nende väljakutsetega toime tulla, teeb komisjon ettepaneku äh, äh, tagada otsene juurdepääs pangakontode registritele ja nii edasi, sealhulgas ka Europoli liikmesriikide üksustele. selle ettepanekuga soodustatakse ka koostööd finantsuurimisüksuste vahel komp- ja pädevate asutuste vahel ning ka selliste üksuste ja asutuste ning Europoli vahel infot saab nõuda pädevatelt asutustelt ning pakkuda nende poolt. ja aja, ettepanek on tehtud ka tähtaegade kohta. raportöör tervitab seda ettepanekut, mille komisjon on teinud sellepärast, et tegemist on ühe prioriteediga rahapesuvastases võitluses Euroopa Parlamendi jaoks see aitab ka igasuguse tõsise kuritegevuse ning terrorismivastasele võitlusele kaasa. ta tervitab seda ettepanekut, et tuleks tagada juurdepääs liikmesriikide pangakontode registritele või andmete registritele pädevatele asutustele selleks, et me saaksime tõhusalt võidelda tõsiste kuritegude vastu, nagu lähtuvalt viiendast rahapesu direktiivist. raportöör on nõus sellega, et teabevahetus rahapesu, andmepesu büroode ja teiste üksuste ning äh, pädevate asutuste vahel peab olema tugevam ja tõhusam ja samas tuleb arvesse võtta seda, et äh, rahapesu andmebürood peavad olema sõltumatud äh, ning autonoomsed, ta teeb ettepaneku, et rahapesu andmebüroodel peaks olema võimalus nõuda finantsinfot või analüüsi pädevatelt asutustelt või Europoli liikmesriikide üksustelt, võttes samas arvesse, kas sellise info või analüüsi jagamine võib äh, mõjutada negatiivselt mingisugust käimasolevat uurimist või oleks selle info äh, avalikustamine äh, proportsionaalselt äh, liiane. tähtaega pikendati natukene, et eh, rahapesu andmebüroodel oleks piisavalt aega vastamiseks ning äh, raportöör soovib, et andmekaitse informatsioon, andmekaitse õigust võetakse arvesse ja loodaks uud, uusi süsteem selles kontekstis. härra Raadev tahtis veel toonitada seda, et kolleegide märkused on väga teretulnud, need edastatakse talle ning ta on valmis tegema koostööd kõikide kolleegide ning variraportööridega, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes oktoober. suur tänu teile tähelepanu eest, aitäh! järgmisena saab Katariina Kinitši Äh, nimel sõna Merjam Tali. suur tänu, kõigepealt äh, proua Kiritši nimel tahaksin vabandada tema puudumise pärast. tal olid varem äh, võetud kohustused Itaalias, kuid ta soovib tänada raportööri suurepärase raporti eest ning avaldab kiitust äh, tekstis välja toodud mõtetele, nii nagu suurem osa kolleegidest on tema täiel määral nõus äh, ettepaneku eesmärkidega iseäranis selle eesmärkiga, mis puudutab äh, kergemat andmevahetust liikmesriikide rahapesu andmebüroode, õiguskaitseasutuste ning Europoli vahel. jah, võttes arvesse seda, et paljud kuriteod on piiriülesed, on oluline et äh, meil oleks juurdepääs, äh, kiire juurdepääs kahtlustaluste pangakontosid puudutavale infole, kui tegemist on tõsiste kuritegudega. lähinädalatel püüab äh, proua Genitši leida õige tasakaalu erinevate institutsioonide ning ametite ülesannete vahel, et selliste kuritegude puhul oleks tegevus paremini tasakaalus. proua Genitši tervitab seda, et on sisse toodud meetmed rahapesu andmebüroode sõltumatuse tagamiseks ja rahapesu andmebürood peaksid saama ka äh, andmevahetuse kohta piisavalt tagasisidet. seal on terve rida muudatusettepanekuid tagatiste kohta, isikuandmete kaitsega seoses, nii nagu Euroopa andmekaitse inspektor seda soovitab. proua Genitši arvates on oluline, et personalil oleks korraline, korrapära-, korralik kohu, koolitus, kui kasut-, käsitletakse isiklik, isikuandmeid. mis puudutab tähtaega andmete taotluste kohta, siis äh, ja, ja määrus, äh, neid sätteid, mis äh, reguleerivad suht-, suhteid Europoliga, siis esitab proua Kilitsi omapoolsed muudatusettepanekud selle kohta. ta on nõus, et teabevahetus Europoliga ning teiste liikmesriikide rahapesu andmebüroodega peab olema tugevam kui varem ning proua Kinitsi tahab täpsemat määratlust tingimuste kohta, millal Europol võib nõuda infot rahapesu andmebüroodest. samuti erandid peavad olema paigas, iseäranis võttes arvesse seda, et olemasolev uurimine võib sattuda selliste andmetaotluste tõttu ohtu ja samuti tuleb tagada piisav kooskõlastus Europoli ning liikmesriikide julgeoleku, avaliku julgeoleku eest vastutavate ametiühingud äh,, ametiasutuste vahel. proua Kinitši usub, et komisjoni seatud tähtaeg, mille jooksul rahapesu andmebürood peavad vastama, peaks olema pisut pikem, et see ei oleks liikmesriikide rahapesu andmebüroodele liiga suureks bürokraatlikuks koormaks ning ei mõjutaks andmete kvaliteeti. proua Genitsi tahab, et määratluse määratlused kuritegude kohta peaksid olema täpsemad selleks, et äh, kasutada optimaalselt rahapesu andmebüroode ressursse. suur tänu, Merje! ja Helga Sterents, palun järgmisena variraportööride esindajate seast. Thank you, chair. Good afternoon, colleagues. I would suur tänu, esimees! kallid kolleegid, kõigepealt tänan raportööri äh, selle tähtsa raporti projekti eest. esmapilgul ma ütleksin, et tasakaal on hea, rahapesu andmebüroode tasakaal on hästi kajastatud selles. kriminaalsed rühmitused ja terroristid tegutsevad erinevates liikmesriikides ning nende varadki on erinevates liikmesriikides, ka pangakontod on erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ja isegi väljaspoolt nad kasutavad kaasaegset tehnoloogiat selleks, et kanda üle raha erinevate pangakontodelt teistele kontodele ning äh, sellised tehingud on kiired. kui me tahame võidelda finantskuritegude vastu, siis äh, tuleb tagada rahapesu andmebüroodele nende tähtis roll, seda ei tohi muuta, kui äh, see pole hädavajalik. ma arvan, et me ei tohiks kahjustada rahapesu andmebüroode tegevuslikku sõltumatust ja autonoomsust, neil peab olema, neil peavad olema volitused sõltumatuks tegutsemiseks, autonoomseteks otsusteks erinevate infoüksustega seoses. lisaks sellele ma usun, et koostöökohustus rahapesu andmebüroode vahel aitab kaasa sellele, et me finantsandmetaotluste äh, suhtes kiiremini reageerime ja rahapesu andmebürood ning äh, Europol peavad tegema koostööd, kuid kohustuslik olemus, äh, juhul kui see võib äh, seada ohtu käimasoleva uurimuse, on kaheldava väärtusega. meil on päris palju, millest rääkida ning ootan pikisilmi võimalust seda teiega teha. Eva Žuli, palun. Thank you, chair. suur tänu, esimees tervitan seda ettepanekut, sellepärast et see on hästi kooskõlas meie fraktsiooni prioriteetidega, me tahaksime, et meil oleks parem andmevahetus, mis aitaks meile võidelda terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse vastu. selle ettepanekuga on parandatud andmevahetust liikmesriikide tasandil, ainult liikmesriikide tasandil, Euroopa tasandil peaks äh, andmevahetus siiski käima andmepesu, rahapesu, pesu, andmekaitse raha, rahapesu andmekaitse andmekaitsebüroode võrgustiku kaudu Europoli juures. ja FIU võrk peaks olema ambitsioonikam, sellel peaks olema rohkem ressursse, et paremini koordineerida andmevahetust erinevate rahapesu andmebüroode vahel tegemist peaks olema kontrolli ja koordineerimise organiga. andmekaitse teema on samuti käsitlust leidnud selles ettepanekus. mitmed artiklid selles ettepanekus annavad loa tundlikke andmeid käsitleda, äh, näiteks äh, andmeid, mis puudutavad äh, seksuaalset sättumust, usulisi seisukohti ja nii edasi me ei taha, et siin oleks mingisugust äh, eraldi seadust, lex specialis, mis äh, läheks lahku üldisest andmekaitsemäärusest ning politsei direktiivist. direktiiv mm, kaks tuhat kuusteist kuussada kaheksakümmend on juba piisavaks äh, tagatiseks tundlike andmetega seoses ning ettepanekus tuleks viidata sellele. tervitan, tervitan ka sellesuunalisi märkusi raporti projektis mis puudutab rahapesu andmebüroode kohustust vastata teabetaotlustele, siis ähm, siin peame me asjadest rääkima omavahel otseselt. Äh, andmevahetus peaks leidma aset nii kiiresti kui vähegi võimalik rahapesu andmebüroode ning pädevate asutuste vahel. samas me ei taha, et me seaksime ohtu rahapesu andmebüroode töö ning sõltumatuse. mitmed rahapesu andmebürood ei toeta sellist kohustust, sellepärast et see võiks nende sõltumatuse ohtu seada ning äh, nende tegevuse ohtu seada. me võiksime võib-olla kaaluda alternatiivi, mis äh, annab äh, keeldumise korral rahapesu andmebüroodele kohustuse oma keeldumist põhjendada selle asemel, et me keel-, kohustaks neid äh, alati igal juhul andmeid edastama. kaalugem seda kõike põhjalikult äh, ning ootan pikisilmi võimalust teha teiega koostööd, et äh, ühiselt välja töötada parimad lahendused, mille abil meil õnnestub võidelda kuritegevuse ning terrorismi rahastamise vastu. suur tänu ja ALDE fraktsiooni nimel saab Morten Petersoni asendajana sõna Gerard Debre. Monsieur le Président, Euh, esimees, <clears throat> kõigepealt pean vabandama variraportööri Petersoni nimel. paraku ei saanud ta tänasel koosolekul osaleda ja ta palub äh, end vabandada. kõigepealt äh, soovib ta tänada raportööri tehtud töö eest ja tal on hea meel selle üle, et äh, pädevuse konflikt on lahendatud komisjonide vahel ning nüüd saab alata sisuline töö. ta rõhutab, et finantsinfo kasutamine selleks, et võidelda teatud tüüpi kuritegudega, on äärmiselt oluline ja peame jälgima, et koostöö ja infovahetus liikmesriikide vahel oleks võimalik, samas tagades selle, et täielikult peetakse kinni isikuandmete kaitse põhimõttest. tal on ka üks soov muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äärmiselt lähedal ja et isegi, kui me töötame kiiresti, sooviks härra Mortensen, et seda tähtaega pisut pikendataks. Need olid meie variraportööri sõnumid. Thank you very much uh.... aitäh. kui vaatan saalis, kas keegi saadikutest soovib veel sõna, tundub, et ei siis kas komisjon soovib sõna? jah. Ute Stiigel on minu nimi, ma olen organiseeritud kuritegevuse osakonna asejuht komisjoni peadirektoraadis ning me töötame koos ka transpordi peadirektoraadi inimestega. kõigepealt tahaksin ma tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et selle teemaga on üsna kiiresti nüüd edasi liigutud. ettepaneku tegime selle aasta aprillis ning eesmärk on see vastu võtta ennem Euroopa Parlamendi valimisi järgmisel aastal. ning me oleme üsna kindlad, et see peaks olema võimalik, võttes arvesse teie poolt ette pandud ajakava. omalt poolt tahaksin öelda, et ma olen väga rahul sellega, et te toetate ettepanekut, et õiguskaitseorganitel peaks olema juurdepääs kesksetele finantsregistritele. see on väga oluline õiguskaitseorganitele, et neil oleks otsene kiire juurdepääs nendele registritele. ma olen väga rahul sellega, et selle, nende sätete kohta mingisuguseid muudatusettepanekuid praegu tehtud pole. paar sõnaga minu poolt, minu nimi on Sino Vassiljalu, ma olen justiitspeadirektoraadist ning mina tegelen kolmanda peatükiga, FIU-dega. paljud teist täna juba mainisid seda teemat tahaksin öelda, et rahapesudirektiiv juba katab infovahetust FIU-de ja õiguskaitseorganite vahel ning FIU-de vahel, omavahel. meie praeguse ettepaneku eesmärk on tõhustada seda koostööd. ma kuulsin siin igalt poolt saalist kõigi sõnavõtjate suust, et te toetate väga seda, et koostööd tuleks tõhustada FIU-de ning õiguskaitseorganite vahel. aga kui vaadata teie raporti projekti, siis tuleb tunnistada, et ma olen natukene mures. sest kustutatud on kohustus koostööd teha ning see on asendatud äh, sellega, et võimaldada koostööd. koostöö on võimaldatud juba praegu nel-, läbi neljanda rahapesudirektiivi seetõttu olen ma natukene mures, et kui vaadata neid praeguseid muudatusettepanekuid, siis me ei tõhusta enam edasi koostööd, vaid lihtsalt jätame samasuguse infovahetustaseme, nagu ta praegu on. paljud teist on maininud seda, et väga tähtis on, et finantsteabeüksused äh, äh, oleks võimalikult tõhusad, aga kui me räägime nende autonoomiast ja sõltumatusest, siis peame me mõistma, mida see ka tähendab. meie jaoks tähendab see poliitilist sõltumatust, igasuguste sekkumiste vältimist. aga sõltumatus ja autonoomia ei tähenda meie jaoks seda, et nad peaks keelduma infovahetusest teiste valitsusasutustega selleks, et võidelda kuritegevuse vastu. meie jaoks see ei tähenda sõltumatust tahaksin ka öelda, et me esitasime need ettepanekud enda arvates vastuseks mitmetele Euroopa Parlamendi soovid avaldustele, et tõhustatakse FIU-de ja õiguskaitseorganite vahelist koostööd. näiteks teie Panama raport ja soovitused, seda on mainitud ka NARTi raportis väga selgelt, mis võeti vastu käesoleva aasta alguses, see puudutas terrorismi rahastamist ning äh, esimest korda reageeri-, äh, ning selle, selle, sellele kutsuti üles ka Pariisi konverentsil aprillikuus sellele tõhusamale koostööle. niisiis, meie äh, enda arvates reageerisime nendele soovidele, väga meeldiv oli, et te poliitiliselt meid toetate, aga te peaksite toetama meid ka praktiliselt, äh, et meie seadused ka toimiks, seega meil peab olema praktiline kohustus infovahetuseks, sellel võivad olla loomulikult erandid, aga infovahetus peaks olema kohustuslik, seda ei peaks lihtsalt toetama. ootame variraportööride muudatusettepanekuid ja edasist koostööd teiega. suur tänu meile sõna andmast. So there are no, no other rohkem sõnasoove saadikutelt ei ole. raportöör juba andis meile teada, et võttes arvesse, kui oluline see teema on, on vaja ka kiirendada meie tööd selleks, et me saaksime enne mandaadi lõppu sellega ka ühele poole. seetõttu raportöör tegi ka teistsuguse menetluse ettepaneku ning soovis lähemale tuua muudatusettepanekute esitamise kuupäeva, tähtaja. nüüd oleks see siis üheksateistkümnes oktoober kell seitseteist null null. tuletaksin teile meelde, et see on raportööri poolne oluline otsus. tähtaeg on siis üheksateistkümnes oktoober kell viis pärastlõunal suur tänu! selle punkti oleme ammendanud, nüüd on meil jälle natukene aega. esimees ise on ka juba kohal. eks ta siis ise hakkab juhtima hääletust.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 Uh, dear colleagues um,, we kolleegid, hääletamist alustame kell seitseteist viisteist. ma paluksin, et eelkõige just äh, asendusliikmeid, et teil oleks äh, hääletuskaardid kaasas, äh, kuna te võib-olla ei ole harjunud libe komisjonis hääletama. personal, palun siis kontrollige üle, et kõigil oleks hääletuskaardid kaasas hääletust peame alustama kell seitseteist viisteist. aitäh! Dear colleagues, we are missing members. kolleegid, meil on saadikuid puudu mitte ainult ühest fraktsioonist, seega ootame veel, kuni kõik kohal on, tegemist on väga pingelise hääletusega ja puudu on saadikuid mitmest fraktsioonist, seega kannatust veel paariks minutiks. Cornelia, do you have a point of order, Mrs? proua Ernst, kas sul on äh, mingi protseduuriline märkus? mul ei ole kaasas oma hääletuskaarti. oi, sellest on väga kahju, palun keegi tooge kolmandalt korruselt äh, proua Ernsti hääletuskaart. kas keegi kuue fraktsioonist palun tooks proua Ernsti kaardi? sest me ootame veel erinevate saadikute kohale saabumist. meil on tõesti teie kaarti vaja Can I just, um, colleagues, just let me make a check, please. kolleegid, ma kontrolliksin veel kord üle, kas kõigil, kes kohal on, on hääletuskaart kaasas, kaasa arvatud asendusliikmed. ma eeldan siis, et jah, kõigil on kaasas, kui välja arvata proua Ernst, aga tema kaart saabub ka varsti. ma ei soovi hakata lugema eraldi hääli, mida kaardiga ei ole näha proua Ernsti kaart on siis saabumas, jah? kui te õigeaegselt seda kätte ei saa, siis küll me leiame lahenduse. mul ei ole kaarti kaasas, kolleeg toob kaardi siia saali, aga senikaua pean käega näitama. ära muretse, Kornelia, küll me lahenduse leiame. kui me alustame hääletust ennem, kui sinu kaart on kohale jõudnud, siis võtame sinu käega antud häält arvesse. ma kontrollin lihtsalt, kas kellelgi teisel ei ole sellist probleemi, ei ole. kolleegid, ootame veel hetke, sest äh, saadikuid on puudu mitmest fraktsioonist, aga nad on teel siia ja kui te öö, äh, toetate seda otsust, siis ootame neid saadikuid jah, asi ei ole ainult ühes fraktsioonis, vaid mitmes. seega palun kannatust. tege-, meil on ainult üks hääletus ju. Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? sooviksin rääkida ka, rääkida kellegagi kuue fraktsioonist natukene vähem avalikult, kui ma praegu seda teen. see on tegelikult kõikide huvides, sest äh, hääletust segab see, kui kõigil kaarte pole kaasas. ma soovisin, et kõik tunnistaks üles, kui teil kaarti kaasas ei ole aga teie kaart on tulemas, saabumas, väga hea. ma ei soovi siin kedagi häbistada, ma lihtsalt soovisin, et me saaksime täielikult elektrooniliselt hääletada, et mingisuguseid kahtlusi ei ole. I m just gonna quickly turn to our coordinators, just check every-. koordinaatorid. kontrollin, kas kõik on kohal. ALDE fraktsioon, kes teie koordinaator täna on? Sofi, kas sina ah,, Gerard, sina oled täna koordinaator, kas teil on kõik korras, olete rahul? kas kõik on kohal? okei okay,, I take it that genial chuckle that everything is fine. nii, kõik tundub olevat korras. rohelised, kuue, ECR. Teil ei ole ka probleeme, Helga EFTD. ma kontrollin õigluse nimel kõik fraktsioonid üksikult üle. ENF ja sotsiaaldemokraadid, kus Birgit on. Teil on kõik korras Okay, colleagues, we're just, we're waiting for one um... kolleegid, ootame ühte hääletuskaarti. ma teadsin, et te nii reageerite. proua Veržia. pinge tõuseb, teie kaart on teel, jah? okei okay,, I will make that announcement, I will make the announcement. olgu, ütlen seda kohe avalikult välja Äh, üt-, üt-, äh, ütlen teie käega hääle siis välja iga kord ennem äh, senikaua, kuni teie kaart saabub. Now before the vote you can also apologize if you want to have the floor and then we move on to the vote. Thank you colleagues for your patience, I say it's like aitäh, kolleegid, kannatlikkuse eest, ütlen ma seda natukene irooniliselt. nii, Euroopa Liidu infosüsteemide koostalitus, piirid ja viisad meil on kaks raportööri, proua Lenaars ja proua Mello. Mello, kas raportöörid soovivad sõna ennem hääletust? ei. hääletagem. loomulikult äh, võtan ma siin selle esimese tulba ja äh, ütlen muudatusettepaneku numbri sealt hääletuse ajal. kõigepealt muudatus sada üheksakümmend viis, hääletus on alanud. kolleegid, Rahvaparteil on kaks liiget ülearu, kui kaksteist äh, kaotaks oma, äh, võtaks tagasi oma hääle, siis on kõik korras. nii, nüüd on kõik korras. hääletus on lõppenud. vastu võet-, tagasi lükatud. vabandust, ei olnud just kõige parem algus sada üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse hääletus on alanud. One nine seven. sada üheksakümmend seitse. Is everything okay? I am taking this vote slower kas kõik on korras, ma äh, korraldan hääletust praegu aeglasemalt. hääletus on endiselt avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kas keegi on teist lahkunud? ma teen nüüd pausi, sest koordinaator tundub, on lahkunud. vabandust, kui te mainisite, et meid on kaks liiga palju, siis meil läks midagi sassi ja kolm inimest läks ära, küll ta kohe tagasi tuleb, vabandust ebamugavuste pärast. kas te soovite pausi teha, kuni see inimene tagasi tuleb? see ei ole kellegi huvides. olgu, teil on nüüd kõik korras. väga hea. kompromiss üks. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üks A. Has everyone voted? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena kompromiss kaks Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kolmsada kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. kolmsada kaheksakümmend kuus, see on esimeses tulbas kirjas leheküljel viis ja alati eh, on need numbrid esimeses tulbas. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmisena artikkel kolm, muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend, vabandust, kolmsada üheksakümmend üks, see on teises tulbas. artiklis kolm, muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend üks, hääletus on alanud. Has everyone got it? It's three nine one kas kõik saite aru, kolmsada üheksakümmend üks, see on leheküljel kuus, artikkel kolm kõigil on see olemas. ütlen ühe korra veel. artikkel kolm. olgu, hääletus on avatud endiselt. muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend üks, artikkel kolm, proua Ernstilt muudatus. kõik said aru, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kolmsada üheksakümmend üheksa, jällegi artikkel kolme kohta Kornelia Ernstilt kustutussoov. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena muudatus nelisada. proua, härra Niidermüller. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kompromiss muudatusettepanek neli. hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud muudatusettepanek neli, kaks, üheksa. vabandust, kolleegid, muudatusettepanek nelisada kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissmuudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus neli, neli, kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka vastu võetud artikkel neliteist, muudatusettepanek viissada kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus viissada kakskümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolmteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viissada kolmkümmend viis hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatus viis kolm üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd, kolleegid. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, hääletus on alanud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, artikkel üheksateist, leheküljel kakskümmend. kas kõik on selle, sellest aru saanud? muudatus seitsekümmend kolm hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek viissada kuuskümmend üheksa, see on leheküljel kakskümmend kolm, viissada kuuskümmend üheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kaheksateist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viissada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks. hääletus on alanud. kompromiss kakskümmend üks, see on leheküljel kakskümmend üheksa. jah, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuussada üheksa. hääletus on alanud. see on ka leheküljel kakskümmend üheksa. kuussada üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Need on kõik üsna pingelised hääletused siin, seega ma teen aeglasemalt Äh, muudatusettepanek kuussada kümme, see on ka lehekülg kakskümmend üheksa. ja ma ei, läks sassi natuke, kas kõik on hääletanud? ei. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kolmteist, siin on üheskoos hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatus ja identsed muudatusettepanekud sada kaks ja kuussada neliteist, hääletus on alanud. sada kaks ja kuussada neliteist. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kuussada kakskümmend kaks hääletus on alanud kuussada kakskümmend kaks. kuussada kakskümmend kaks. mulle äh, öeldi, et me peame seda hääletama. hääletage, sellest ei ole ju midagi. olgu, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd identsed muudatusettepanekud, ei, siiski mitte. muudatusettepanek kuussada kolmkümmend neli. kuussada kolmkümmend neli. hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kolmkümmend viis, ei. vabandust, kolleegid, nüüd sada neli muudatusettepanek, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend, kaks, kakskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud artikkel kolmkümmend neli, muudat-, vabandust, artikkel kolmkümmend neli, ainult äh, muudatusettepanek sada kümme, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa hääletus on alanud. vabandust, kompromiss muudatus kakskümmend kaheksa, ma vabandan. kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud kompromiss kolmkümmend hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada kaks, hääletus on alanud. seitsesada kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek, vabandust, need on identsed. vabandust, kolleegid, kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud siis artikkel nelikümmend üks, identsed seitsesada kakskümmend viis, seitsesada kakskümmend kuus, seitsesada kakskümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. vastu võetud. artikkel nelikümmend viis, muudatusettepanek sada nelikümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitse, neli, kolm, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend seitse hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend üheksa hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud. kompromi-, muudatusettepanek. vabandust, kolleegid, mul on vahele jäänud muudatusettepanek seitse, viis, kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks, hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss nelikümmend neli hääletus on alanud. lõppenud vastu võetud, kompromiss nelikümmend viis, hääletus on alanud. lõppenud, vastu võetud. kaheksa, kaks, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seis-, nelikümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend viis muudatusettepanek. plokina hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel viiskümmend viis. This one. Right. So colleagues, we now go down to sada seitsekümmend kuus on praegu, sada seitsekümmend kuus viis, artikkel viiskümmend kaks A ja hääletus on alanud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus artikli viiskümmend viis A juurde. rahulikult, aega on. muudatusettepanek sada seitsekümmend kuus ja hääletus endiselt kestab. kas kõik on hääletanud? ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja läheme edasi. viiskümmend viis D, sada seitsekümmend kaheksa, sada seitsekümmend kaheksa minul on lehekülg kuuskümmend hääletusnimekirjas, ütleb esimees, teil võib olla teistsugune lehekülg sada seitsekümmend kaheksa, artikkel viiskümmend viis D. kas kõik on leidnud? hääletus on lõppenud, täpsemalt alanud, ütleb esimees. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa on järgmine. sada seitsekümmend üheksa hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksasada nelikümmend kolm, artikkel viiskümmend kuus, lehekülg seitsekümmend neli minu hääletusnimekirjas üheksasada nelikümmend kolm. üheksasada nelikümmend kolm, artikkel viiskümmend kuus, proua Intveldilt. seitsekümmend neli on minu hääletusnimekirjas lehekülje number. kas kõik leidsid? ja hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek nelikümmend üheksa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada viiskümmend seitse, proua Ernsilt, üheksasada viiskümmend seitse. Page seventy five of my voting list. minul on lehekülg seitsekümmend viis üheksasada viiskümmend seitse, hääletus on lõppenud, vastu võetud. ja vot see oli, see oli üsna napilt. koordinaatorid, palun öelge, kas kõik jõudsid hääletada? artikkel viiskümmend kaheksa. artikkel viiskümmend seitse, üheksasada viiskümmend kaheksa härra Toolsonilt The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. artikkel viiskümmend kaheksa, muudatusettepanek üheksasada viiskümmend üheksa, üheksasada kuuskümmend olid identsed ja hääletus on alanud. And this is Bodo Valero and Cornelia Ernst. Bodil Valero ja Cornelia Ernst on autoriteks ja hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. artikkel kuuskümmend, budget üks, ei, vabandust, terve kompromiss jäi vahele. kompromissmuudatusettepanek, pärast kõike seda tööd, kompromissmuudatusettepanek number viiskümmend hääletus on alanud. üheksa kuuskümmend üks langeb ära siis, kui üheksa viis üheksa, üheksa kuuskümmend võetakse vastu see langeb ära. kõigepealt üks A võeti vastu, kõik on õige. üks A võeti vastu, sellepärast et see langeb ära. ma, ja raske uskuda, et mul on õigus, aga õigus mul on. muudat-, kompromissmuudatusettepanek viiskümmend on end-, nüüd hääletus endiselt avatud ja hääletus on lõppenud. ja see oli vastu võetud. nüüd eelarvekomisjonilt üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. mis juhtus? midagi juhtus siin seadmega. hääletusseadmega juhtus midagi. ma saame omadega läbi. Äh, see on vastu võetud, aga minu masin ei näita midagi. budget kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. budget kolm, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksasada seitsekümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromissi muudatusettepanek viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksasada kaheksakümmend. üheksasada kakskümmend üks, Silstra ja teised, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksasada kaheksakümmend kuus, proua Ernst. artikkel kuuskümmend viis, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksa, kaheksa, üheksa hääletus on alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kompromiss viiskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Budget neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, budget viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd põhjendused ükssada üheksakümmend kaheksa, hääletus on alanud, lõppenud tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada üks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuus, hääletus on alanud. kakssada kuus kakssada kuus ja hääletus on alanud. kakssada, kakssada kuus teises tulbas, härra Melu muudatusettepanek on see. teeme uuesti ja nüüd te saite aru härra Mello tulvas kakssada kuus, hääletame uuesti, kakssada kuus proua Holmaieri muudatusettepanek ja hääletus on alanud. võtsime lihtsalt uuesti. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitse. proua Silstra nimed ütlen teile ainult selleks, et teil oleks rohkem aega hääletamiseks. siin ei ole midagi isiklikku selle taga. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kümme härra Mello tulbas. kui tekitab segadust. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada neliteist, hääletus on alanud. see on jälle tagasi härra Leenarsi tulbas. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada viisteist, hääletus on alanud ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. üsna napp oli see, võtame aeglaselt. kakssada kakskümmend üheksa on järgmine. peaaegu lõpp hakkab paistma, kakssada kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend, kakssada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend üheksa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada seitsekümmend kuus hääletus on alanud. kas kõik jõudsid hääletada? hääletus on endiselt avatud, kakssada seitsekümmend kuus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. järgmine, kakssada üheksakümmend on järgmine, kaks üheksa null ja minul oli õigus ja sekretäriaat ek-, eksis, palun pange see protokolli. kakssada kaheksakümmend üheksa. kakssada kaheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend, hääletus on alanud kakssada üheksakümmend. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada üheksakümmend üks hääletus on alanud. vabandust, see langeb ära tegelikult. nii et kak-, kakssada üheksakümmend viis on see, mida me hääletame. kakssada üheksakümmend viis. kas hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmsada seitse on järgmine. kolmsada seitse. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kümme. muudatusettepanek number kümme hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmsada neliteist hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kolmsada viisteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmsada kakskümmend. kolmsada kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmsada kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaks, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kaksteist ei ole, vabandust, äh, see oli juba vastu võetud. mis on järgmine? kolmsada kakskümmend seitse. hääletus algas. kolmsada kakskümmend seitse. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada kakskümmend kaheksa. hääletus on alanud. kolmsada kakskümmend kaheksa. kolm, kaks, kaheksa on hääldatud. see on avatud endiselt. ja nüüd on see hääletus lõppenud ja see on vastu võetud ja see tähendab, et läheme tagasi kolm, kaks, neli härra Dupree muudatusettepanek. see jäi meil vahele, nii et peame hääletama kolm, kaks, neli. minge palun tagasi nimekirjas kolm, kaks, neli. hääletus on praegu avatud. vabandust, ja nüüd on lõppenud ja vastu võetud. Läheme nüüd neliteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kolmkümmend viis, hääletus on alanud. kolmsada kolmkümmend viis. vabandan. hoopis kolmsada kolmkümmend neli, vabandust, ütleb esimees. kolm, kolm, neli on see, mida me hääletame hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm, kolm, viis hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud. kolm, kolm, kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kolm, kolm, üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmsada nelikümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud identsed on kolm, neli, neli ja kolm, neli, viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm, neli, seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada nelikümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmsada viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada viiskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd nimeline lõpp hääletus, esimene hääletus, kaastegutsemisvõime, piirid ja viisad, härra Lennars ja hääletus on alanud. see on nimeline hääletus. hääletus on alanud. Is everyone voted? The vote is hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis poolt, kümme vastu, erapooletuid ei ole. ja ja siis hääletus on alanud läbirääkimiste alustamise kohta. hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend kolm poolt, kümme vastu, kaks erapooletut. ja teine koostalitus võime politsei ja õigusalane koostöö, varjupaiga rändepoliitika, Ramello, nimeline hääletus, hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt üheksa vastu, erapooletuid ei olnud. ja otsus alustada läbirääkimisi, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud õnnitlused raportööridele. Thank you, colleagues suur tänu, kolleegid, sellega on hääletus lõppenud ja ka tänane koosolek. suur tänu.